Αδελφοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη Lugupeetud kolleegid, päevakorras on nüüd komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Süürias ning äh, kõrge esindaja proua Ashtoni nimel ähm, e-, võtab sõna härra Willis Sövndal. suur tänu, austatud president ja austatud Euroopa Parlamendi liikmed. suur tänu, et andsite mulle võimaluse tutvustada teile Euroopa Liidu seisukohti ja viimaseid samme seoses Süüriaga äh, ja esindan siin kõrget esindajat äh, proua Ashtonit. Euroopa Liit äh, mõistab hukka selle täiesti vastuvõetamatu vägivallaaktide hoogustumise Süüriasse. on kätte jõudnud viimane aeg rääkida ühel häälel ning nõuda, et veresaun Süürias lõpeks ning loodaks tingimused demokraatlikuks tulevikuks. Euroopa Liit on olnud äh, ÜRO äh, tegevuse äh, üks suurimaid eestkõnelejaid ja meile oli suureks pettumuseks see, kui ÜRO Julgeolekunõukogus ei õnnestunud vastu võtta resolutsiooni tänu Venemaa ja Hiina vetodele. eelmisel laupäeval pärast hääletust rõhutas kõrge esindaja, et Euroopa Liit ka tulevikus toetab kõiki Araabia liiga riikide pingutusi ning kutsub kõiki ÜRO Julgeolekunõukogu riike äh, vastutustundlikult äh, tegutsema. Süüria kriis äh, jääb tähtsale kohale Euroopa Liidu töö päevakorras, Euroopa Liidu ministrid räägivad sellest jälle kahekümne seitsmenda veebruari kohtumisel. Euroopa Liit on kogu konflikti ajal seisnud Süüria rahva kõrval äh, nende toetuseks ja kõrge esindaja äh, jätkab surve avaldamist Süüria ametivõimudele erinevatel tasanditel. praegu on meie kõige kiiremaks ülesandeks režiimi äh, repressioonide ja üha hoogustuva vägivalla peat-, vägivalla peatamine. Araabia liiga pla-, kavast lähtudes tuleb vabada poliit-, vabastada poliitvangid, vabastada linnad vägedest tankidest ja relvadest ja lubada sõltumatutel vaatlejatel ja ajakirjanikel vabalt Süürias ringi reisida. Euroopa Liit teeb tihedat koostööd Araabia liiga riikide ja teiste asjaosalistega, püüdes leida rahumeelset lahendust. kõrge esindaja on rõhutanud, et Araabia liigal on väga tähtis juhi roll selles protsessis diplomaatilisel tasandil on äh, Catherine Ashton äh, rääkinud äh, peasekretär El Arabiga selle erinevatest järgnevatest sammudest ning avaldanud poliitilist toetust Araabia liiga tegevusele Süüria kriisi lahendamise protsessis. samuti on Catherine Ashton rääkinud ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooniga, Türgi pea, välisministri Davutoglu ja paljude teiste riigijuhtidega Euroopa Liit tervitab Araabia liiga pingutusi rahvusvahelise su-, surve suurendamist Süüria režiimile. Araabia liiga liidri roll on väga tähtis. vägivalla suurenemine Süüria rahva vastu pani Araabia liiga oma vaatlusmissiooni lõpetama kaheteistkümnendal veebruaril ja Araabia liiga palus ÜRO Julgeolekunõukogul võtta vastu resolutsioon, et moodustada Araabia ÜRO ühine rahuvalvevägi, äh, mis äh, aitaks äh, relvarahu üle järelevalvet teostada. Araabia liiga otsustas rakendada ka majandussanktsioone mille kohta on ettepanek tehtud Araabia liiga endis, eelmistes resolutsioonides ja otsustati kohtuda äh, Araabia sõpradega kahekümne neljandal veebruaril Tuneesias. see on meie jaoks tervitatav äh, areng. Tuneesia kohtumine annab võimaluse Süüria osas saavutada rahvusvaheline üksmeel ning äh, teha ettepanekuid veresauna lõpetamiseks ning aidata otsida rahumeelset lahendust praegusele kriisile. Euroopa Liit ja kõrge esindaja kavatsevad selles töös aktiivselt osaleda. kõrge esindaja on samuti Euroopa Liidule on pakkunud samuti ka sanktsioonide küsimuses Euroopa Liidu ekspertteadmisi ning rõhutanud, kui oluline on kooskõlastada arengut opositsioonirühmitustega ÜRO äh, rindel peame oma tööd jätkama, me püüame leida endale toetajaid nii, et Julgeolekunõukogu saaks äh, selle küsimuse kallal, äh, küsimuse juurde tagasi pöörduda ning lõpuks võtta vastu tugeva resolutsiooni. kõrge esindaja kõneleb nendest küsimustest Julgeolekunõukogu liikmete ja piirkondlike partneritega Euroopa Liidu sõnum Hiinale ja Venemaale on selge, nad ei tohiks ajaloos valida valet poolt. rahvusvaheline üldsus peab režiimi tapamasina tegevuse lõpetama ja eelmisel esmaspäeval ÜRO Üldassambleel äh, räägiti Süüria olukorrast ning suurema osa ÜRO liikmesriikme mõistsid hukka inimõiguste massiviisilise rikkumise. ÜRO kõrge esindaja, inimõiguste kõrge esindaja ütles oma hinnangus, et Assaadi režiim ei ole suutnud täita oma kohustust kaitsta oma rahvast ning on pannud toime inimsusevastaseid kuritegusid. inimõiguste nõukogu peaks oma kohtumisel samuti astuma samme Süüria küsimusesse Euroopa Liit on valmis äh, osutama abi selleks, et Süüria äh, rahvast raskes olukorras aidata. komisjon valmistab praegu ette hädaprogrammi humanitaarabi küsimuses. kahepoolne koostöö Süüria režiimiga on täielikult peatatud, komisjon ja välistalitus jätkavad aga kodanikuühiskonna organisatsioonide projektide toetamist, vabaühendamist ja inimõiguste äh, kaitsjate ja Palestiina pagulaste toetamist. Süüria olukord on selline, et Euroopa Liit peab oma kohalolekut näitama läbi liikmesriikide missioonide ja Euroopa Liidu delegatsiooni tegevuse äh, ja aitama Süüria opositsiooni. meie ülesandeks ei ole mitte ainult olla vaatlejaks ja äh, aruannete koostajaks, me peame selgelt välja ütlema, et ükski režiim ei saa suruda maha oma rahvast karistamatult, Süüria rahvast ei tohi jätta üksinda. tihe kooskõlastamine Euroopa Liidu Damaskuse äh, missioonis, äh, samuti äh, hädaplaanide koostamine on vajalikud seda austades naabrus, naaberriikide seisukohti. ja lõpetuseks Euroopa Liit teeb koostööd Euroopa, Süüria opositsioonirühmitustega. Äh, me püüame veenda Süüria rahvast, et nende eesmärgid on väärtuslikud, äh, auväärsed ning äh, tuleb püüelda rahumeelse ülemineku poole Süürias. kõrge esindaja on Araabia liigale kinnitanud, et Euroopa Liit on valmis neid toetama äh, ning aitama neile ühendada Süüria opositsioonirühmitusi ühise eesmärgi huve teenima. tahaksin tänada ka teid, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, teie toetuse eest viimaste kuude jooksul. Euroopa Parlamendi avaldused ja selle koja resolutsioonid on aidanud Euroopa Liidul kujundada oma poliitikat Süüria kohta. me peame ka edaspidi avaldama Süüria režiimile survet. Euroopa Liit, Euroopa Parlamendil on tähtis roll äh, ja ka Euroopa Parlament peab aitama kaasa sellele, et Süüria rahvas ei tunne ennast oma lahingus üksi. kõrge esindaja on valmis teiega ühiselt äh, Araabia liigat toetama ning äh, andma endast parima, et peatada vägivald. Süüria on kõige tähtsamal koh-, tähtsamal kohal äh, Washingtonis toimuva kohtumise päevakavas sel nädalal. aitäh! suur tänu, härra Solomdal ja nüüd fraktsioonide nimel saab kõigepealt sõna härra Salafranca, kes võtab sõna Euroopa Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, proua president, härra minister, volinik, lugupeetud daamid ja härrad. Süüria kriisi puhul on meil tegemist kolme tegurit. ühelt poolt on meil tegemist äh, külma sõjalaadse olukorraga Saudi Araabia ja Iraani vahel ja see tuleb väga selgelt välja just äh, Süürias, siis äh, võime me rääkida Araabia kevadest tulnud inertsist ja ka Hiina ja Venemaa soovist olla sealses regioonis nähtav ja Euroopa Liit nendest protsessidest välja jätta. kõrge esindaja peab humanitaarabi andmist koordineerima ja tuleb hoolitseda ka karistuste tugevdamiste eest järgmisel ministrite nõukogul tuleb rääkida ka Araabia liiga toetamisest ja me oleksime soovinud, et ka diplomaatilised vastused liikmesriikide vahel oleksid olnud paremini kokku lepitud, kuid kahjuks lühiajaliselt ei ole meil olnud Süüria rahva kannatusi vähendada. Rah-, Prantsusmaa välisminister täiesti õigustatult oma kohtumisel välisasjade komisjonis äh, ütles, et äh, meil on probleeme ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga, sellepärast et äh, Hiina ja Venemaa on jäänud välja ka Araabia liige raames on üritatud resolutsiooni välja töötada, kuid ka seal pole oldud väga edukad. me peame Hiinale ja Venemaale survet avaldama meil oli kaks võimalust, Hiina asepeaministri visiit USA-sse näiteks, ta võeti seal äh, suurte austusavaldustega vastu ja samamoodi ka Euroopa Liidu Hiina tippkohtumine oleks olnud võimalus oma hääl kuuldavaks teha. me peame tugevamaid äh, kontakte sõlmima Süüria dissidentidega ja me peaksime vaatama, kuidas humanitaarset koridori avada, mida on mitmel korral nõutud tulen tagasi ka selle juurde, mida juba paar päeva tagasi öeldi. Araabia liiga ministrid kutsuvad meid üles tegutsema, kui kaua istume me veel käed rüpes, hoolimata sellest vägivallast, mille all Süüria rahvas kannatab ja kui kaugele läheb meie tolerants, kui üks algatus teise järele käest lastakse ja äh, Süüria režiim süürialasi üha rohkem alla surub. härra, äh, proua president, äh, härra volinik, äh, need on need küsimused, millega meil tuleb tegeleda. suur tänu, härra Salafranca ja nüüd saab sõna Veronique de Kaiser sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh proua juhataja, tegemist on neljanda resolutsiooniga, mille eh, parlament vastu võtab Süüria kohta ja ma ütleks, et eh, selle resolutsiooni lisandväärtus, mis kindlasti on karmisõnalisem ja toetab eh, poliit-, meie poliitikat, äh, üks selle resolutsiooni lisandväärtus on, et me ütleme äh, Süüria rahvale, et isegi kui midagi ei juhtu, me ikkagi ei unusta teid, isegi kui, kui midagi ei toimu, me ei unusta teid ära, see on siiski midagi. ning teine asi, mida ma tahaks öelda, on, et see resolutsioon ei vasta olulistele küsimustele, mitte rohkem kui need kõned, mida ma olen kuulnud, et küsimuseks on, et mida me teeme, millist strateegiat me järgime ma arvan, et sõjaväeline strateegia oleks väga halb, aga äh, Süüria rahvusliku nõukogu liige küsis mult täna pisarsilmil, näitas mulle videoid kohutavatest piinamistest ja küsis, et kas te saadate meile äh, relvi ja raha, me ei nõua, et teie sekkuksite, aga kas te aitate meie tahame ise võidelda, kas te olete võimelised selleks ja mina ütlesin, et äh, resolutsioonis seda isegi kirjas ei ole, sellepärast et me ütleme, et äh, Süüria opositsioon ei ole piisavalt äh, ühtne ja nii edasi, aga kui me ei vasta sellele põhiküsimusele, milline meie usaldusväärsus meil siis on? ma ütlen teile, et see on see, mida me, meilt oodatakse. meilt oodatakse ka konkreetseid asju ning kolmas asi ja see puudutab Bashar al-Assadi. mõned meist, ilmselt mitte paljud, aga paljud meist, me, me, osa meist siiski uskusid, et me, me õnnestub Süüria režiimi muuta, me oleme pikk pikalt kohtumisi pidanud äh, Äh, Bashar äh, al-Assadi äh, korteris ja tema selgitas meile, kuidas tema riiki tuleb muuta ja nii edasi ja meid lollitati. nüüd, kui meile lubatakse uut põhiseadust, siis ma ütlen, et kõik, kõiki neid lubadusi me uskusime, aga nüüd mul ei oleks midagi selle vastu, kui Bashar al-Assadi pea oleks tõesti mingi piigi otsas. mul oli halb vaadata Saddam Husseini, aga nüüd ähm, me, rahvusvaheline kriminaalkohus peab tegelema äh, inimsuse vastaste kuritegudega ja ma ütlen, et Süüria rahvale, et oodakem, me teeme midagi, aga siin ma nüüd nõuan äh, nõukogult ja komisjonilt, et vaja on teha tööd konkreetsete asjadega ja ma palun, et parlament toetaks seda seisukohta. aitäh proua de Kaiserile ja nüüd äh, sooviks äh, ma anda sõna härra Verhofstadile um,. Yesterday... suur tänu, eile Käti Ashton saatis mulle kirja, kus ta ütles, et Euroopa Liidu nimel on ta esimesel kontaktgrupi kohtumisel kahekümne neljandal veebruaril tun-, Tuneesias, Tuneesias. Äh, kuid milline on see strateegia, mida ta kavatseb seal kaitsta? härra minister, ma ei kuulnud seda. Te rääkisite siin Araabia liiga taotlusest, kuid milline on Euroopa Liidu strateegia? milline on meie strateegia Süüria osas, me oleme praegusel hetkel kriisi keskel. meil on probleeme Homsi linnaga, meil on, me oleme tõesti keset sõda tegemist on sõjaga, ärgem jätkem seda välja ütlema ja mina küsin teie käest, milline on meie strateegia, ei piisa sellest, et me ütleme, et jah, et kahekümne neljandal peaksime me Tuneesias olema, kuid mida me seal teeme, milline on meie seisukoht ja põhilistes küsimustes äh, nimelt kas selles, kas me oleme humanitaarse sekkumise poolt, kas me oleme lennukeeluala äh, poolt äh, Türgi piiril ja ka teistel piiridel, kas me oleme koridoride poolt? jah, me e, oleme nende poolt, me oleme. Nad on väga vajalikud, sest praegusel hetkel on tegemist Vene saunaga Süürias ja kui me ei lõpeta seda, kui rahvusvaheline kogukond ei sekku, siis see jätkubki ja teiseks, kas me peaksime andma äh, materiaalset ja tehnilist abi Süüria opositsioonile? kas me peaksime seda tegema, see on küsimus, jah, ma arvan, et peaksime seda tegema isegi kui on vaja, tuleb äh, relvi müüa, võib-olla mitte otse, aga äkki me saaksime teha Araabia liiga kolleegide kaudu, kuid lihtsalt milline on Euroopa Liidu vastus, kas me anname materiaalset abi, jah või ei? Neil on seda abi vaja, meeleheitlikult on neil seda tehnilist abi vaja. ja minu kolmas küsimus. ja äh, ka, mis saab karistustest? kohe algusest peale oli meie nimekiri liiga lühike, vähemalt kakssada 200 pere konda äh, peaksid olema karistuse all, need on siis perekonnad, mis on Bashar al-Assadi ümber ja siis me peaksime mõtlema, kuidas me edasi läheme. nii et minu küsimus on, kas meil peaks olema karistuste režiim kahesajale perekonnale? ja härra, see küsimus, mida härra Salafranca mainis, mis saab Hiinast ja Venemaast? meil on võimalus võib-olla tõesti midagi öelda meil oli lähetus Hiinale ja me lubasime Hiinale praegusel hetkel vaba turumajandust, praegusel hetkel, kus nemad ei ole nõus vastu võtma vastutust äh, oma õlule ÜRO Julgeolekunõukogus. me peaksime tõesti nende lubadustega ootama kuni nemad ütlevad, et äh, tuleb sekkuda Süürias ma tahan teilt kuulda tõesti, milline on Euroopa Liidu seisukoht ja see, mida te ütlesite paar minutit tagasi, meil peaks olema välisministrite kohtumine kahekümne seitsmendal, see oli see, mida te ütlesite. kakskümmend seitse on kolm päeva pärast kahekümne neljandat, ma arvan, et te peaksite kohtuma enne seda, kui proua Ashton läheb Tuneesiasse ma arvan, et me teeme täpselt samu vigu nagu teistes küsi-, teiste riikide puhul, nagu näiteks Liibüa puhul. härra Verhofstadt, teil on sinise kaardi küsimus, härra Teeva, Tiiva soovib teile esitada küsimuse, olete nõus? palun, härra Tiiva. mikrofon on kõnelejal välja lülitatud. Please open up your micro lugupeetud president, kas minu austatud sõber nõustub minuga selles, et kahe tuhande kuuendal aastal ÜRO-s alustasime selle äh, vastutus, äh, kaitsmise vastutuse protsessi ja sellest äh, räägiti suurte sõnadega, aga nüüd me ei kuule sellest kaitsevastutusest enam mitte kuskilt nõukogu suust milline on meie kaitsevastutus, kasutades ÜRO ÜRO-s loodud vastuvahendeid. kas minu sõber on nõus sellega, et see oleks õige tee? me peaksime kasutama neid loodud kontseptsiooni, vastutuse kohustust, mida kasutasid Tony Blair ja teised ÜRO-s, me peaksime seda kasutama ka Süürias ja mujal. me peaksime minema selleks, et Süüriasse, et kaitsta üle ÜRO raamistikus laht-, lähtudes süütut rahvast kuivõrd küsimus oli küll suunatud nõukogule, aga härra Veršov saate teie peate sellele paraku vastama. Ja ma võin nõukogu nimel ka vastata, ehkki Julgeolekunõukogus ei ole saavutatud kokkulepet, kui meil on kontaktrühmas kokkulepe saavutatud, siis õnnestub meil võib-olla Hiina ja Venemaa seisukohti muuta. kui Hiina ja Venemaa näevad, et see kontaktrühm, mille me nüüd kahekümne neljandal loome, tahab iga hinna eest äh, Süüria rahvast kaitsta ning äh, täiendavaid meetmeid võtta, siis ma arvan, et äh, see avaldab suuremat survet, kui Julgeolekunõukogu arutelud äh, viimase kuu jooksul on seda teinud, aga me peame tõesti näitama, et me oleme otsusekindlalt valmis neid kaitsma ja me oleme valmis sekkuma, kui see on hädavajalik. aitäh ja nüüd annan sõna proua e-, Helen Flotrale Roheliste fraktsiooni nimel aitäh, proua juhataja, ma arvan, et siin on tõesti vaja rääkida repressioonidest, Äh, ja sellest kohutavast hirmurežiimist, äh, mida juhib äh, Bashar al-Assad. näiteks vaadakem, kuidas avalikud haiglad on praegu muudetud piinamis- ja röövimiskeskusteks, inimröövimiskeskusteks. vaadates seda vigastatute, kadunute, vangistatute ja surnute arvu, siis ma arvan, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu ütles, et tegemist on inimsuste vastaste kuritegudega ja äh, Assad peab äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu ees vastutust andma. Äh, ma tahaks tervitada loomulikult julgust ja vastupanuvõimet, mida on üles näidanud Süüria kodanikuühiskond sest hoolimata kõigest äh, jõuavad kohale äh, toiduained, vahetatakse teavet, äh, hoolimata kõigest kaitstakse meeleavaldajaid, hoolimata kõigest antakse arstiabi ruumides, mis on muudetud välihaiglateks. ja ma arvan, et need vahurid, need kanalid, mis on väga ohtlikud ja äh, ja väga ebakindlad, me peame vaatama, kuidas me suudaksime äh, neid paremini kasutada, kuidas me suudaksime rohkem äh, toiduaineid, ravimeid äh, kohale saata, kuidas me saaksime need kanalid turvalisemaks muuta, kuidas me saaksime neid laiendada, kuidas me saaksime kaitsta inimesi, kes oma elu mängu pannes äh, tagavad äh, nende toiduainete ja muude kaupade liikumise. ma arvan, et see on äh, kõige parem, kui me konkreetselt tegutsemine ja seda meilt ka soovitakse. ma arvan, et mis puudutab sanktsioone, siis neid on vaja teravdada ja loom-, eelkõige tuleb tagada see, et neid korralikult rakendataks ma arvan, et äh, siin on vaja seda, et äh, Euroopa Komisjon ja nõukogu tegeleks äh, sellega, et kuidas relvadega täidetud laev sai lahkuda Kü Küprose sadamast ja jõuda Süüriasse ja tarnida asjadele relvi, mida ta kasutab oma rahva vastu. loomulikult tuleb olla tähelepanelik ja ma tean, et Araabia liigas on väga erinevad arvamusi, ma tean, et siin äh, enne Iraagi ja Araabia liiga eesistujaks saamist on äh, väga erinevaid äh, algatusi, aga Euroopa Liit peab väga tähelepan-, äh, korralikult oma strateegia paika panema ja peab olema Tunises kahekümne neljandal võimeline ütlema, on väga hea, et see kohtumine toimub Tunises ähm, ja me peame ütlema, et tegemist on eelkõige rahvavõitlusega oma rõhuja vastu. Süüria on äh, üks äh, nupp male äh, laual ja kui me seda nuppu liigutame, mis siis saab? me peame jõudma välja selle võitluse algusesse. see, mis praegu Süürias toimub, on just nimelt see, et ühiskond võitleb demokraatia ja oma õiguste eest ja see on just nimelt see põhiasi, mis mängus on, nii et kahekümne neljandal tuleb need riigid, kes praegu veel toetavad Assaadi, Hiina, Venemaa ja Alžeeria, need tuleb isoleerida, vaja on maksimaalset survet avaldada selleks, et Bashar al-Assad isoleeritakse, on konkreetne võimalus rahvast aidata. president kait-, katkestab kõnelejat ja ütleb, et kõneaeg on juba minuti võrra ületatud kõneleja jätkab, vaja on Äh, aidata tulevase Süüria liidreid. Like give... ja nüüd tahaksin ma anda sõna äh, härra Tännakile, Euroopa konservatiivide reformiste nimel proua president. Äh, Süüria režiimi koht, käitumine on kohutav ja see tuleb hukka mõista rahvusvahelise üldsuse poolt. Venemaa ja Hiina veto ÜRO resolutsioonile, mis mõistab hukka selle kohutava vägivallaga naiste ja laste suhtes, on samuti häbiväärne. Süüria režiimi tuleb üles kutsuda ja rahvusvaheline üldsus peab seda tegema üldiselt üheskoos. väed äh, tuleb välja võtta linnadest, tuleb pöörduda inimõiguste agentuuri poole ning äh, luua võimalused demokraatlike valimiste läbiviimiseks. Türgi ja Saudi on äh, režiimi hukka mõistnud ja Türgi on valmis vastu võtma pagulasi, see on kiiduväärt. Araabia liiga püüab vägivalda lõpetada, esitada uue rahuplaani, see on samuti kiiduväärt. Süüria režiim peab sellest kinni haarama viivitamatult. Süüria peab rahumeelsetele meeleavaldajatele, avaldajatele tagama kaitse, võimaldama sõnavabaduse ellurakendamisest. see minu meelest on võimatu, et Assad jääb võimule, tema vastutab oma sõjaväe kuritegeliku käitumise eest ja Ähm, ta peab äh, tunnistama, et äh, rahvas on tema diktaatorluse vastu ning rahvusvahelise üldsuse äh, ja rahvuse üldsuse huvides tagasi astuma. eile rääkis Verhofstadt vaba Süüria armee toetamisest, aga me ei tea täpselt, kes nad on ja milline on džihaadi roll ja kuidas võib sellega seoses tekkida mingisugune proksisõda Saudi, Katar, äh, islami äh, mässulisi rel-, rel-, relvistades, äh, kes ründavad kristlasi ja teisi vähemusi ja nii võib tekkida kohutav kodusõda, kus mittesunnidest moslemid satuvad ohvriteks. samal ajal pagulaste turvatsooni loomine ja lennukeelutsoon, need ei ole praegu veel saavutatavad, saavutatavad saanud, aga Damaskuse äh, suhtes rakendatavad äh, majanduslikud sanktsioonid, sanktsioonid tuleks ellu viia võimalikult kiiresti, aitäh. aitäh, härra Tänak ja nüüd ma annan sõna härra Meieril, Meierile kuue fraktsioonist. aitäh, äh, proua president, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud nõukogu eesistuja, meie fraktsioon on igasuguse sõjalise sekkumise vastu, me olime seda ka Liibüa puhul, me teame, et äh, Assad on äh, mm, äh, diktaator ei, ma ei arva, et sõjale saaks reageerida sõjaga ning seetõttu me oleme kategooriliselt igasuguse sõjalise sekkumise vastu äh, meid äh, üllatas see, et, äh, et äh, minister andis õiget infot, et vaja on Bashar al-Assadi tegutsemine lõpetada, seda on muidugi vaja teha, aga meil ei räägita siin üldse välisriikide üks, üksustest, see imaamide üleskutsed, Al-Qaeda juhid, kes äh, kutsuvad äh, sekkuma äh, ja äh, see, et et üle piiri toeta-, tuuakse relvi, vaja on loomulikult ka neid džihaadis osalejad, et nende tegutsemine on vaja peatada. aitäh ja nüüd ma annan sõna härra Belderile. EFD e fraktsioonist. en er niemand ontzien de burgeroorlog is realiteit geworden in Syrië aitäh, see äh, kodusõja pilt on äh, Süürias tegelikkuseks saanud ja seal öeldakse, et keegi ei kaitse meid. Äh, Relig-, uskudevahelisi ja rahvastevahelisi arveteõiendamisi on seal esinenud ning küsimus on selles, et mida saab Euroopa Liit teha. kas äh, Assaadi režiimile on alternatiivi. Mm, poliitiline ja sõjaline opositsioon on äh, lõhestunud. kuidas äh, me saame endale ette kujutada, et neil on alternatiiv äh, Assadile? räägitakse Al-Qaeda kohalolust, paljud küsimused on veel lahtised ning küsimuseks on praegu see, et kas äh, tuleb rahvusvaheline sekkumine selleks, et äh, verevalamist äh, Süürias äh, peatada. kui alternatiive ei ole, siis seisab see riik endiselt kuristiku äärel. aitäh ja ma annan sõna nüüd härra Obermeierile sõltumatute saadikute nimel. aitäh, kas mina võin ka rääkida minut kauem, kui kolleeg, kes enne rääkis? mis puudub legitiimset Äh, nõudmist äh, poliitiliste reformide järgi, siis äh, need naised, kes alguses olid demonstratsioonidel esirinnas, neid otsitakse tagajärjetult. äärmuslased ohustavad Süüria resolutsiooni. minu jaoks on väga kahtlustäratav, kui Ehm, kui äh, kutsutakse üles Assaadi vastu võitlema, aga kasutatakse kummalisi sõnastust, et äh, me teame, kuhu see võib jõuda. Sharia äh, kehtestatakse selles riigis, kas Äh, kas islami äärmuslased peavad osalema, äh, kui islami äärmuslased osalevad äh, selles võitluses, siis on see täielik katastroof demokraatlikele jõududele. sealne sekkumine oleks samuti väga halb, vaja on tõelist dialoogi, mis võiks surve sellest püsirohutunnist välja, välja võtta juhataja, aitäh, me nüüd äh, anname sõna teistele kõnelejatele ja esimesena saab sõna härra Kasuliides äh, kolmeks minutiks. ÜRO Julgeolekunõukogul ei olnud võimalik hukka mõista vägivalda Süürias, sellepärast et Hiina ja Venemaa ei lubanud seda samal ajal aga kasutatakse seal raskeid äh, relvi ja tsiviilisikud, naised, lapsed hukkuvad. Venemaad tahtsid panna surve all olevad ja surveavaldajad võrdsele tasemele, nii nagu härra Lavrov seda selgitas, selleks et äh, kodusõda vältida. Venemaa veto äh, just seda kodusõda endaga kaasa toobki. allasurutud inimesed kasutavad meeleheitlikke meetmeid selleks, et kaitsta iseennast ja oma riiki ja seda sellepärast, et rahvusvaheline üldsus ei ole võimeline kodusõda ära hoidma. Iraan toetab Assadi režiimi. selle režiimi kaudu on neil võimalik Hezbollah'i ja Spahhimani manipuleerida ja kokku, ja niimoodi kogu regiooni, kuid Venemaa seisukoht on äh, šokeeriv, loodame, et tegemist on ajutise olukorraga selleks, et äh, Putini kandidaatorit toetada ja niimoodi koduriigis nõudlust suurendada. me peame jääma truuks demokraatiale, inimõigustele ja humanitaarküsimustele meie ko-, seisukoht on samasugune nagu teiste Araabia kevade riikide puhul. meil ei ole mitte mingit äh, peidetud tegevuskava, kuid me ei saa sulgeda silmi veresauna ees, sest tegemist on inimsusevastase kuri, kuritegevusega. me, Euroopa peab Araabia Liiga plaane toetama, peab toetama rahumeelset üleminekut Euroopa Liidu ja Araabia Liidu koostööd. me kutsume kõrget esindajat üles, et äh, töötataks välja uued karistused ja tehtaks koostööd kõikide huvitatud osapooltega rahvusvahelisel tasandil selleks, et lõpetada see vastuvõetamatu surve avaldamine. mitte ükski režiim ei ole kaitstud oma rahva eest ja samamoodi ka see režiim. suur tänu, härra Kasuliides ja nüüd saab sõna proua Koomes, palun. Euroopa Parlament avaldab oma solidaarsust Süüria rahvaga, Süüria meeleavaldajatega, kes võitlevad äh, al-Assadi äh, režiimiga, mis laseb pommitada tsiviilelanikkonda me kuulsime ÜRO-st hukkamõistvaid sõnu, me näeme, kuidas Al-Assad kasutab äh, vägivalda oma rahva vastu. meil tuleb hoolitseda selle eest, et kõik äh, veresauna eest vastutavad äh, ka jõuavad äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu ette ja et nad, äh, et neile esitatakse süüdistus inimsusevastastes äh, kuritegudes. me peame hoolitsema selle eest, et ÜRO Julgeolekunõukogus on võimalik vastu võtta resolutsioon, millega nõutakse relvarahu sõlmimist selleks, et oleks võimalik selles kodusõjas kannatanutele ka lõpuks abi anda. Euroopa Liit ja teised regionaalsed partnerid peavad äh, toetama neid, kes avaldavad legitiimset vastuseisu. Hiina ja Venemaa on käitunud häbiväärselt. tegemist on moraalse pankrotiavaldusega. see veto ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile äh, võib olla midagi, mille puhul Al-Assad nüüd arvab, et ta võib täiesti vabalt tegutseda edasi, nii nagu siiani me peame hoolitsema selle eest, et vägivald lõpeb ja siin peab ka Venemaa vastutust kandma. äärmuslased äh, saavad muidu selles regioonis võimule ja kogu regioon muutub veelgi ebastabiilsemaks Assadi režiim kukub, see on lihtsalt aja küsimus, kuid me juba praeguselt, äh, praegu strateegilised suunad paika panema selleks, et pärast al-Assadi võimu kukkumist täita vaakumit, mis tekib. tuleb hoolitseda selle eest, et pärast režiimi kokkukukkumist on olemas ka paika pandud lepituse eeldused. suur tänu ja järgmisena proua Šake, kaks minutit, palun suur tänu, nii lihtne kui see ka ei ole. Äh, vägistamine äh, äh, ja vägivald levib Süürias ja ei ole leitud õiget lahendust ning Euroopa Liidul on vaja strateegiat. see ei ole lihtne ja tulevik ei ole selge, me ei saa lihtsalt käed rüpes vaadata, kuidas Süüria rahvast tapetakse elektrikatkestus, veekatkestus, äh, inimesi rünnatakse, tegemist on äh, inimkätega tehtud katastroofiga, Al-Assad vastutab selle eest ja me peame selle lõpetama. härra Verhofstadt tõi välja meie fraktsiooni põhilised äh, eesmärgid ja ma tahaksin veel kord välja tuua neid konkreetseid ettepanekuid, mida Euroopa Liit saab teha. Hiina ja Venemaa eiravad ÜRO julge julgeoleku nõukogu pingutusi. Euroopa Liit peaks siiski mõtlema embargo peale. Venemaa relvadega Süürias peetakse sõda, me ei tohi sellega nõustuda. ei, need ei tohi olla Euroopa ettevõtted, mis ekspordivad massihävitusrelvasid ja seiresüsteeme selleks, et dissidente leida. me ei tohi lubada Euroopa äh, kütustel äh, olla nende autode ja masinate pakkides, millega inimesi rünnatakse. peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu sanktsioonid ja embargod ka tõesti rakenduvad. peale selle on käimas ka informatsioonisõda äh, julged äh, ajakirjanikud riskivad oma eluga. meil ei ole mingit lahendust, kuidas selle inimkätega tehtud katastroofi vastu võidelda. kuid meil on juba väga palju surnud ja väga palju vangistatuid, väga paljud kannatavad nälja ja vägistamiste all. tegemist on inimestega nagu meie kõik. üha üleilmastuvas maailmas on meil väga palju äh, inimesi ida, idas, kes kannatavad ja me peaksime täpselt vaatama, kes ja, ja me peame arvestama sellega, et ka neil on õigus võidelda oma vabaduse eest. suur tänu ja järgmine kõneleja. suur tänu, president, kohutav olukord, millega seda sirmitsi äh, Süüria rahvas äh, tänu Bashar al-Shadi verisele režiimile ei saa meid jätta vaikima me peame kinnitama, et oleme valmis toetama Süüria rahvast, oleme solidaarsed Süüria rahvaga, kes kannatab. millist, milline peaks olema meie strateegia, mida me saame ette võtta? me peame mõistma hukka Hiina ja Venemaa veto ÜRO Julgeolekunõukogus, me peame rõhustama, et ÜRO äh, ja ajakirjanikud saaksid Süürias liikuda, me peame toetama rahvast, pakkuma ravimeid äh, ja meditsiinitarbeid, nõudma et äh, kaitset pakutakse äh, haiglatele. samuti on oluline aidata luua humanitaarkoridor. ja lõpetuseks äh, peame toetama Süüria opositsiooni Süüria rahvusnõukogu raamistikus, me peame aitama neil üles ehitada selline riik, mida Süüria rahvas soovib, me peame saatma Assaadi ja sõjakuritegude eest ja inimsusevastaste kuritegude eest vastutajad kohtu ette. Panie przewodniczący, dzisiaj usłyszeliśmy tutaj wezwanie. Suur tänu, härra proua president täna oleme me kuulnud äh, siin ka neid sõnavõttu, kes arvavad, et me peaksime alustama läbirääkimisi president Assadiga, ma arvan, et äh, president Assad on astunud üle äh, viimase piiri ja mingisugust dialoogi temaga enam olla ei saa. pärast selliseid kuritegusid me ei saa enam president Al-Assadiga rääkida. me peame siin rahu ja demokraatia sümboliks olevas kojas ütlema, et Assad peab ah, tagasi astuma, ta tuleb ah, kohtu ette tuua ja me peame selgelt välja ütlema, et Euroopa Liit seisab silmitsi suure väljakutsega. kas meie oleme lihtsalt jututuba või oleme me või suudame me kaitsta Euroopa Liidu aluseks olevaid väärtusi ja just nimelt sellepärast peame selgelt välja ütlema, oma ülemaailmsetele partneritele, mida me arvame Venemaa ja Hiina sammudest. kui Hiina ja Venemaa tahavad meiega koostööd teha ja meie tahame nendega koostööd teha, siis peavad Hiina ja Venemaa austama neid samu väärtuseid, mida austame meie. aitäh, härra Kaminski ja annan sõna Hadži Georgiole. lugupeetud kolleegid, härra president, äh, kolleegid nõudsid õigusega, et äh, Euroopa Liit teeks äh, midagi, mida me saame teha, et me, seda me peame küsima, et mida me saame teha, et kui me oleksime nõukogu ja komisjoni asemel, siis me oleksime sama segaduses kui nemad. me ei tee midagi sellepärast, et me ei ole suutnud tuvastada ühist tahet tegutseda, me ei ole äh, Äh, jõudnud ka selle suutlikkuseni seda tegutsemist äh, ellu viia rahvusvahelise õiguse raames. Euroopa Liit tundub toetavat pigem äh, suurriike, selle asemel, et oma seisukohti välja töötada. seisukohti, mis, ähm, mida inspireeriks äh, kodanike austamine, kui me vaatame, mis on toimunud teistes regiooni riikides, siis ma ei saa öelda, et äh, me oleme teinud seda, mida oli vaja teha. kokkuvõttes ma ütleks, et äh, kui me ei ole usaldusväärsed, kui meil ei ole äh, suutlikkust kaitsta õigusi, siis oleme lihtsalt teiste pantvangid. aitäh ja nüüd saab sõna härra Provera E- härra Proroveirat ei ole saalis ja järelikult saab sõna härra Brock äh, kolmeks minutiks. härra juhataja, lugupeetud nõukogu eesistuja, lugupeetud volinik, ma arvan, et kirjeldus on üsna selge, ma ei pea seda kordama, et kuidas režiim omaenda rahva mm, vastu võitleb. Äh, selle ainus legitiimi-, legitimatsioon on see, et üks äh, inimene ja üks klann soovib oma võimu kindlustada. ma arvan, et äh, me peame üles näitama solidaarsust. Äh, selle režiimi toetajad peavad näitama, et neil ei ole mingit tulevikku Assadiga koos, nad peavad hoolitsema selle eest, et see režiim kokku kukuks. ma arvan, et see on õige tegutsemine sellistel juhtudel, see on vajalik, me peame selgeks tegema selle, et me et tuleks ÜRO resolutsioon, et me ei lepi sellega, et äh, et Venemaa omaenda huve kaitseb, omaenda sadamat seal kaitseb ja seetõttu me peame, me hoolitsema selle eest, et tehtaks seda, mida on vaja. ma arvan, et Euroopa Liit äh, peab äh, eri, erilist moe, moodi tege-, moel tegema koostööd Araabia liigaga Äh, Araabia liiga resolutsiooni tuleks toetada suure häälteenamusega ja tuleks hoolitseda selle eest, et äh, Julgeolekunõukogus jõutakse edasi, sest ainult seal on võimalik vastu võtta rahvusvahelise õiguse kohaselt siduvaid äh, õigusakte, ma arvan, et see on väga oluline, ma arvan, et koostöö Türgi ja Araabia liigaga on äärmiselt olul-, peab olema äärmiselt oluline meie jaoks, äh, tegemist ei tohi olla lääne üritusega, vaja on koostööd Araabia liigaga ja tihedat koostööd Türgiga, lugupeetud daamid ja härrad, Äh, kui ma võin veel üht-teist öelda, siis äh, meil on ju teadavaid kogemusi Egiptuse, Liibüaga ja ma arvan, et äh, vajalik on see, et me peaksime pidama dialoogi opositsiooniga. proua Kuumes juba viitas sellele, kui ta rääkis vähemuste õigustest, me peame hoolitsema selle eest, et vähemuste õigusi ja usuvabadust järgitakse tagajärjeks ei tohi olla see, et lõpptulemusena äh, kiusatakse taga kristlasi, sellepärast et võimule tulevad islamistid. ma arvan, et meil on vaja, vaja varast dialoogi opositsiooniga, me peaksime neid äh, toetama, aga meil on vaja neilt ka äh, kinnitust, et tekib selline riik, mis ei hakka omakorda teisi taga kiusama. ma arvan, et see on oluline küsimus selleks, et Assaadi isoleerida oma riigis. me peame hoolitsema ka selle eest, mis toimub hiljem Äh, ainult mõned vähemused toetavad Assaadi, sellepärast nad, nad loodavad suuremale stabiilsusele, ma arvan, et me peame kõigile andma perspektiivi selleks, et usulised ja äh, rahvusvähemused näevaks, näeks perspektiivi, et nad saavad selles riigis rahumeelselt edasi eksisteerida ja ma arvan, et me peaksime sellele mõtlema, aitäh. suur tänu, härra Brock. ja nüüd härra Said El Kadri poolteist minutit. suur tänu, me oleme kõik meeleheitel. Venemaa ja Hiina panid eelmisel aastal ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile veto ja pärast seda vägivald võttis veelgi rohkem maad, olukord on muutunud lootusetuks. ja täiesti kindlalt näeme me veel, veelgi hullemaid sündmusi tundub, et meie püüdlused ei avalda mitte mingit muljet äh, praegusele režiimile, surve läheb veelgi suuremaks. Araabia liiga ei ole suutnud ennast läbi suruda, kuid üritab seda vähemalt teha, samamoodi nagu ka Türgi. majandussanktsioonid äh, kohe kindlasti õõnestavad režiimi sambaid ja nendega on võimalik režiimi isoleeritust suurendada kuid survet tuleb sellegipoolest suurendada ka Venemaale ja Hiinale, kes praegusel hetkel ei lase rahvusvahelisel tasandil vägivalda Süürias hukka mõista. me peaksime kasutama selgemaid sõnu, võib-olla peaksime koostama musta nimekirja äh, relvakauplejatest, kes äritsevad Süüriaga ja, või ka mõnel teisel viisil sealset režiimi toetavad äh, tegemist on kompleksse riigiga, seal on väga palju erinevaid eri, vähe, vähemusi ja sellepärast on meil vaja tõesti selget äh, äh, tulevikku, selget tulevikuperspektiivi Süüriale. on vaja perspektiivi ka selle kohta, kus Süüria nende enamustega hakkama saab ja kus enam, vähemused ennast ka äh, hästi tunnevad, väga tähtis on ka, et Euroopa Liit täidab oma humanitaarsed ülesanded. see koridori mõte on väga hea, selle peaks äh, ellu viima. koostöö Araabia liiga ja Türgiga on samamoodi väga tähtis. suur tänu ja järgmine kõneleja on härra Tavares, palun. suur tänu, härra president, Süüria samamoodi nagu ka Iraak on äh, etnilised äh, mosaiigid. armee on seal võimul ja samamoodi nagu Liibüa puhul me nägime, äh, Al-Assad tunneb ennast kindlalt, Liibüa sündmused teda ei morjendanud ja Araabia kevade puhul on väga õudne see, et need asjad, mis võivad halvasti minna, ka halvasti lähevad. meil on vaja usaldusväärset strateegiat äh, inimlikku strateegiat. Hiina ja Venemaa. proua Merkel oli eelmisel nädalal Hiinas ja ei äh, tõstatanud Hiinas Süüria küsimust üldse mitte sellisel määral, nagu oleks olnud oodata. Euroopa ettevõtted aitavad Süüria valitsust, äh, aitavad äh, kurit-, tegusid läbi viia ka interneti kaudu ning humanitaaralane olukord Süürias on õudne. see, mis Süürias toimub, on tegelikult ka meie vigad, vigade vastukajaks, nende vigade, mida me tegime. meil tuleb põgenikele abi andma ja kordan veel kord, äh, vastutus, äh, usaldusväärsus ja tegevus meie poolt on väga tähtsad, suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Marisa Matias, palun. suur tänu, härra president. resolutsioon, mis on välja töötatud, toob välja mõned väga tähtsad punktid, aga fraktsioonid, mis resolutsiooni ettepanekule on alla kirjutanud, lükkasid taha ühe lõike. lõike, kus me räägime sellest, et me oleme sõjalise sekkumise vastu me ei soovi, et äh, Süürias korduks see, mis toimus Liibüas, mõeldes just ohvrite peale. Süüria ja Liibüa on väga erinevad riigid, kuid need erinevused on tähtsad. kodusõda Süürias võib endaga kaasa tuua kodusõja kõikides sealse regiooni riikides ja peale selle võib tekkida ka konflikte Iraaniga. ja otse loomulikult on Süüria rahval õigus demokraatiale ja vabadusele. meil on vaja uut lähenemist äh, Lähis-Idas, kuid äh, asjad on läinud nii, nagu nad läksid just sellepärast, et me sekkusime sündmustesse Iraagis, suur tänu! suur tänu, proua Mattias ja järgmisena saab sõna Jacek Vlossovitš, palun. suur tänu, härra president, ma loodan, et äh, annate mulle ühe lisaminuti, sest härra Provera ei tulnud siia saali. kas on võimalik, et ma räägin kaks minutit, kuna härra Proverat polnud siin? jah, suur tänu lühikene analüüs kõigepealt, et vaadata, mis toimub Süürias. Süürias umbes kaheksa tuhat inimest on kaotanud oma elu. Nendest mitmed sajad olid lapsed, kakssada tuhat inimest on kadunud, seitse tuhat inimest on arreteeritud, süürialastel ei ole vett, elektrit äh,, tsiviilelanikel, tsiviilelanikud ei saa abi sellepärast, et äh, lastakse nende, neid veokeid, mis veavad abi. inimeste kodusid rünnatakse kahuritega, need, kes on tänaval, neid tulistatakse snaiprite poolt. me näeme Iir-, Iraani palgasõdureid öö, äh, on riike, kes ikka veel müüvad Süüriale relvi. samal ajal ÜRO-s on patisseis, patiseis ja kui soovitakse vastu võtta resolutsiooni, mis mõistab vägivalla hukka, mis on vastus? proua Ashtoni esindaja siin ütles samamoodi nagu meie kolleegid, et meil tuleb opositsiooni aidata, meil tuleb jätkata sanktsioonidega Süüria režiimi vastu, meil tuleb mõjutada Hiinat ja Venemaad ja meil tuleb Süüria president viia Haagi kohtu ette. see kõik on tulevikumuusika, kuid meil tuleb mõelda, mida teha homme selleks, et lõpetada tsiviilelanikkonna tapmine. ma arvan, et meil tuleb president Assadi sundida eh, humanitaarkoridore avama tal tuleb ähm, ümber piiratud linnad avada. me, tuleb lõpetada surmade arv ja meil tuleb anda humanitaarabi rahvale. suur tänu ja järgmisena Mario David, palun. aitäh, juhataja meie Euroopa Demokraatia Koda mõistab Assadi, Assadi tegutsemise ja Süüria armee tegutsemise äh, väga karmilt äh, hukka. Äh, austus inimelu ees on primaarne ja kogu rahvusvaheline üldsus peab säilitama Süüriale avaldatava surve. tapmine peab lõppema siin ei ole võimalik äh, mingeid läbirääkimisi pidada. demokraatlik Süüria vajab loomulikult rahu, äh, vähemuste austamist äh, ja me peame katsuma vägagi piiravate meetmete kaudu jätkuvalt avaldada survet Süüria režiimile. kahjuks on seni hukkunud tuhanded inimesed kahe ÜRO resolut-, Äh, Julgeolekunõukogu resolutsiooni vahel, mida kahjuks on äh, vastustanud Venemaa ja Hiina. uskumatu on see, et need äh, riigid toetavad Süüria režiimi. meie, rahvusvaheline üldsus, oleme võimetud Süüria rahvast aitama. me peame igal juhul karmimalt tegutsema Äh, Bashar al-Assadi vastu, me peame tegema koostööd Araabia liigaga ja me peame toetama Araabia liigat äh, selles osas, et riiki tuleb saata rahuvalveüksus. rahvas ei äh, tohi enam kauem kannatada. me peame kohe hoolitsema selle eest, et, et selle olukorra eest vastutajad võetakse vastutusele ning need, ning me peame äh, lõpetama igasuguse kaubitsemise nende riikidega, kes toetavad äh, Assaadi, ma mõtlen siin Venemaa ja Hiina äh, peale. aitäh ja ma annan nüüd sõna proua Ülfsköögile ühe pooleteiseks minutiks. Herr talman, våldet regerar nu i Syrien och det visste vi redan. aitäh, ähm, Süürias on võimul vägivalla Äh, režiim ning äh, on ka väga mm, murettekitavaid pealtnägijaid, kes on tulnud äh, Strasbourgi, rääkinud meiega ja kohtunud siin paljudega. me teame, mis toimub, me teame, et tegemist on inimsusevastaste kuritegude toimepanemisega. mida saab teha Euroopa Liit? üks asi on kindel, ei piisa üksnes sellest, et me anname humanitaarabi, ehkki see on väga oluline. me teame ka, ja see on minu arvamus, et äh, sõjaline sekkumine ei ole ka lahenduseks. ÜRO ja ÜRO resolutsioon on loomulikult oluline, et äh, loodaks lai poliitiline rinne, kus osaleksid kõik ja mm, toetaksid üksteist ning äh, rahvusvaheline üldsus peab tugevalt välja astuma selle riigi vastu, vaja on äh, leida piisavalt äh, teavet äh, kõigi kohta, mitte üksnes nende kohta, kes Süürias on. oluline on solidaarsus, me peame avaldama survet Hiinale ja Venemaale. me üritame kõiki võimalusi äh, Ähm, välja selgitada, kuidas äh, tõkestada relvakaubandust, aga sõjaline sekkumine ei saa olla alternatiiviks. aitäh. ja ma annan sõna härra Liisekile kaheks minutiks. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze, panie komisarzu. Wiele prawdziwych słów. suur tänu siin on äh, öeldud mitmeid äh, asju, mis äh, on kõik tõsi ja me kõik teame, et tänane arutelu ei muuda olukorda Süürias. sellegipoolest leian ma, et äh, meie sõnu tuleks kuulda võtta. me tõesti peaksime nõudma muutust. olen nõus härra Kaminskiga et pole mingisugust mõtet president Assadiga rääkida, aga me peaksime pöörduma tema ministrite, tema ohvitseride, tema politseijõudude poole. me peaksime pöörduma kõigi nende poole, kes mõrvavad omaenda rahvast president al-Assadi käsul. me peaksime neile ütlema, et kui te kohe ei lõpeta omaenda rahva hukkamist, siis äh, varem või hiljem lõpetate te oma tee Haagis äh, sõjakuritegude kohtu ees. Teie kuritegusid tõendatakse. me peame pöörduma Hiina poole, peame pöörduma Venemaa poole ning äh, ütlema neile, et ärge valige seda häbiväärset teed. Teie käitumine on vastuvõetamatu kahekümne esimese sajandi Euroopas. me peame pöörduma sellise lähenemisega Venemaa liidrite poole, samuti peaksime pöörduma kõrge esindaja poole, Euroopa Komisjoni poole ja ühiselt äh, tegema enam selleks, et Süüria killustunud opositsiooni toetada. me peaksime korraldama koosolekuid ja kohtumisi, mis võimaldaks killustunud opositsioonil koonduda ning tunda meie toetust. meie, selle parlamendi alandlikud liikmed ei saa mm, teha palju, aga me võiksime moodustada Euroopa Parlamendi Süüria toetajate rühma, et näidata üles solidaarsust nendega, kes Assadi äh, režiimi vastu võitlevad. aitäh, ma annan sõna proua minister Kiisele üheks minutiks. aitäh lugupeetud volinik, lugupeetud nõukogu eesistuja, eile oli ÜRO ja Hiina tippkohtumine, viieteistkümnendal detsembril oli Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine. Ähm, siis äh, oli see kriis juba äh, puhkenud äh, ja oli alanud meeleavaldajate mm, vägivaldne mahasurumine Äh, blokeeriti resolutsioon, aga kummalgi tippkohtumisel ei äh, seatud nende riikide positsioone küsimärgi alla. Euroopa Liit peab näitama, et äh, ta on rahvusvahelises kontekstis oluline, et ta saab mõjutada oma partnereid, sest muidu meid lihtsalt jäetakse välja. Venemaa ja Hiina peavad äh, astuma välja selle eest, et inimõiguste puhul lõpeb suveräänsus, ei saa inimõigusi jalge alla trampida ja siis äh, karistamatult äh, pääseda, me ähm, pre-, äh, president veel kaks min-, sekundit palub kõneleja, me peame peatama relvakaubanduse, meil on vaja toetada poliitiliselt opositsiooni. aitäh ning sõna saab äh, härra Donjon kaheks minutiks härra president, Süüria olukord praegu on kõige suurem ja valusam väljakutse, millega on silmitsi rahvusvaheline üldsus. Äh, oma äh, rahva pommitamine, tsiviilelanike ja laste äh, vangivõtmine ja piinamine on asjad, millega me ei saa leppida, mis, mis tun-, annavad tunnistust kriminaalsest režiimist. kerge on hukka mõista, raske on tegutseda ja mm, tõhusalt tegutseda. kuna me õigusega välistame äh, sõjalise sekkumise nagu Liibüas eh, on meie tegutsemisvõimalused piiratud. Eh, siiski on võimalusi, kuidas eh, tagada seda, et seda režiimi isoleeritakse, härra Brock rääkis, et isoleerimine oleks kõige realistlikum meetod vaja on meie äh, nõudmiste osas edasi jätkata sur-, surve avaldamist ning mis puudutab diplomaatiat, siis me peame hukka mõistma Venemaa ja Hiina vetod ning me peame saavutama selle, et need kaks riiki saaks aru, et veto ei ole mitte üksnes mitteaktsepteeritav, vaid et ähm, selle ei ole, sellest ei ole mingit kasu nendel riikidel. vaja on äh, äh, toetada Araabia liiga ehkki kõiki ähm, äh, nõudmisi ei ole võimalik täita ning ähm, ehkki on vaja avaldada maksimaalset surmet äh, Süüria režiimile ja nendele, kes seda toetavad, nagu Iraan ja Venemaa, on äh, hädavajalik tegutseda ka humanitaarolukorra parandamiseks Äh, meil ei ole vaja ÜRO äh, resolutsiooni selleks, et äh, parandada juurdepääsu. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad kasutama kogu oma kaalukust selleks, et Araabia liiga nõudmisi täidetaks. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Wolfgang Kreis. Kreis. Ένα λεπτό. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, härra Kreisseldorfi, kallid kolleegid, juba üksteist kuud äh, lollitab Süüria režiim kogu maailma ja peab meid narrideks. Hiina ja Hiina veto on tegelikult nagu julgustus massimõrvadeks. Assadi režiim lihtsalt tapab oma rahvast ja opositsiooni. tundub, et meil on nüüd vaja viimane aeg hakata äh, informatsiooni koguma, on täiesti selge, et sanktsiooni tuleb tugevdada ja isegi kui see režiim arvab, et neil on võimalik vee peale jääda, neid sanktsioone ei tohi ära kaotada sanktsioonid võib ära kaotada alles siis, kui äh, toimub režiimi vahetus ja vastutavad tuleb viia Haagis rahvusvahelise kriminaalkohtu ette. seda tuleb ikka ja jälle selgelt välja öelda ja Hiinale ning Venemaale tuleb rohkem surmet avaldada. kui ma Maroko puhul näen, et me räägime kaubanduskokkulepetest, siis peame pikki arutelusid, kuid Hiina äh,, Hiinaga toimub meil samamoodi kaubavahetus, kuid mitte keegi ei räägi seal sellest, et tuleks ka natukene inimõiguste peale mõelda. me ei saa enam neid mõrvasid lihtsalt niisama pealt vaadata. suur tänu ja järgmisena härra Michal Kaaler, palun suur tänu, härra president. nüüd tuleb meil üheskoos tegutseda. kõik Euroopa Liidus, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad oma välispoliitilist vastutust kandma ja peavad kasutama igat võimalust, nõudmaks Venemaalt ja Hiinalt äh, veetost loobumist Venemaalt võime me tegelikult rohkem oodata, sest tegemist on Euroopa Nõukogu ja OE, OSCD liigi, liikmesriigiga ja ka välispoliitikas on teatud standardid, mis kehtivad seetõttu Venemaale. on täiesti õudne, et äh, Venemaa ikka veel sellele režiimile äh, relvasid äh, viivad, härra Putin ja Medvedev, lõpetage see relvakauplemine, muidu lõpetada seal, kus ülejäänud õudsed figuurid Venemaa ajaloost. peale selle tuleks meil ka suursaadik Damaskusest tagasi kutsuda, miks selliselt lihtsat asja pole võimalik teha, millist rahvuslikku edevust tuleb siin välja elada, et isegi seda ei tehta ka Türgiga tuleb äh, paremini koostööd koordineerida, me peaksime vähemalt avalikkuse ees ühel häälel kõnelema. vähemalt siis, kui räägitakse Türgi poolel põgenikelaagrite püstitamisest. see, peaksime Süüria opositsiooni toetama, nendega dialoogi pidama ja ühiseid avaldusi tegema äh, tuleviku kohta, aja kohta pärast äh, Assadi režiimi peab tegema selgeks, et kõikide süürialaste jaoks, ka rahvus- ja usuliste vähemuste jaoks on tulevik olemas ja et Euroopa Liit tahab toetada sellist Süüriat ja sellise Süüria teed tulevikku. me peame valmis olema ka selleks, et režiimi kokkukukkumisel äh, muutuvad olud ka naaberriikides ja peaksime arvestama ka sellega, et ka Liibanonis võidakse nii mõnigi protsess käima lükata ja seetõttu peaksime juba praegu ka sealseid erinevaid osapooli üles kutsuma, et nad ei laseks äh, vägivallaga äh, ära kasutama seda vaakumit, mis võib Süürias tekkida. suur tänu, härra Kaaler ja järgmisena Boris Saale, palun. suur tänu, kallid kolleegid. meil tuleb teha koostööd selleks, et Assadi režiim kukutada ja Süüria muuta demokraatlikuks riigiks. selleks on meil vaja teha päris mitmeid asju, meil tuleb Araabia Liiga riikide plaani toetada, meil tuleb teha tihedat koostööd Türgiga, sest tegemist on meie kõige tähtsama partneriga sealses regioonis, meil tuleb teha koostööd Venemaaga mitte ainult ÜRO raames, vaid ka kahepoolselt ehk siis Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. meil tuleb teha koostööd opositsioonijõudidega. meil tuleb välja töötada demokratiseerimisplaan Süüria jaoks pärast seda, kui Assadi režiim on kokku kukkunud. peale selle tuleb meil koostööd teha ka Süüria juhtivate parteide inimestega selleks, et et me teaksime ja saaksime suunata protsessi ülemineku ajal, see on asi, mida me õppisime Iraagist pärast Saddami kukkumist. suur tänu! suur tänu ja järgmisena Andrei Gžip, palun. suur tänu, härra president, olukord Süürias ja Süüria rahva kannatused ei ole midagi uut. välisministrite nõukogu on seda küsimust mitmeid kordi arutanud, samamoodi nagu inimõiguste allkomisjon meie kojas kui mõistame hukka, me kõik mõistame ühel häälel hukka vägivalla Süürias. relvade ja tankide kasutamine oma rahva vastu on šokeeriv, kuid see on täiesti tüüpiline sellistele režiimidele nagu Süüria režiim Venemaa ja Hiina veto ÜRO Julgeolekunõukogus tegi olukorra veelgi õudsemaks ja sellepärast tuleb meil nendele riikidele survet avaldada selleks, et nad oma seisukohta muudaksid. peale selle tuleb lõpetada relvade eksport Süüriale. Neid relvi kasutatakse meeleavaldajate vastu. Araabia liiga peaks ÜRO mandaadi all saatma rahuvalvejõud Süüriasse Araabia Liiga jõupingutused Süüria opositsiooni toetamiseks on väga tähtsad esimesed sammud. me oleme kuulnud, kui palju inimesi on lihtsalt mõrvatud sealses riigis. peaks olema võimalik demokraatlikult režiimi muuta juhtivates parteides on inimesi, kes näevad, kuidas viiakse läbi kuritegusid Süüria rahva vastu ja kes soovivad asju teistmoodi teha. tangid tuleks tänavatelt ära viia, vangid, poliitilised vangid tuleks vabastada ja humanitaarabi tuleks võimalikult kiiresti Süüria lasteni lubada. humanitaarabi peab jõudma abivajajateni ja selle jaoks on meil vaja Türgi kaudu humanitaarabi koridori, nii nagu selle ettepaneku on teinud Araabia liiga humanitaarabikoridor peab olema seal selleks, et päästa inimelusid, päästa neid inimesi, kes elavad väga dramaatilistes väga dramaatilises olukorras, meil tuleb aidata Süüria tsiviilühiskonda suur tänu, järgmisena Corina Kretsu, palun. suur tänu äh, ja suur tänu, lugupeetud president, äh, lugupeetud äh, volinik. Süüria olukord muutub iga päevaga üha hullemaks, me oleme tunnistajateks veresaunale linnades, kus inimesed on meelt avaldanud. naised, lapsed, süütud inimesed, üle seitsme tuhande ohvri. olukord on selline, et selle, me ei saa enam lubada, et see nii jätkuks. hoolimata sellest, et Venemaa ja Hiina on otsustanud rakendada oma vetoõigust, peame me edaspidigi mõistma hukka Süürias toimuva, me peame toetama Araabia liigat ning aitama neile avaldada survet Assaadi režiimile ning me peame nõudma rahumeelset lahendust konfliktile. Euroopa Liit peab leidma lahenduse kui vaja, tuleb rakendada täiendavaid sanktsioone, et lõpetada Süüria rahva mahasurumine. Peeter Stasny ja Violeta. suur tänu ja Peeter Stasny, palun. Thank you, Mr Chairman suur tänu, härra president, me oleme kuulnud nendest häbiväärsetest kuritegevust Süürias ja juba üksteist kuud. ÜRO andmetel üle viie tuhande Süüria inimese on pidanud eluga hüvasti jätma tänu president Assaadi äh, veristele äh, katsetele rahva meeleavaldused maha suruda. läänemaailm ja Araabia liiga mõistavad praeguse Süüria valitsuse tegevuse hukka ning kutsuvad president Assaadi üles oma rahva äh, sõnumit kuulda võtma. Assad peaks loobuma oma poliitikast poliitilisest võimust ning võimaldama vabad valimised, nagu ta on seda minevikus lubanud. aga äh, nendele pöördumistele on hiljuti astunud vastu Hiina ja Veet-, äh, ja Venemaa Süüria resolutsiooni teemalisel julgeolekunõukogu hääletusel, äh, kus hääletati ka sanktsioonide üle Assaadi režiimi vastu. ma rõhutan, et me peame nõudma täiendavaid poliitilisi tegevusi selleks, et muuta Venemaa seisukohti ning tood-, toetada rahva muutuste püüdlusi paruness Ashton on meie parlamendi ees juba rääkinud väga kindlameelselt sellest, kui oluline on, et Venemaa muudaks oma käitumist ja võtaks arvesse Süüria verejanulist käitumist omaenda rahva vastu. ma toetan parunessi tema pingutustes ning äh, pingutustes mõjutada Vene saadikuid äh, ÜRO juures äh, ma toetan teda tema pingutustes äh, püüda veenda Venemaad, et toetatakse verejanulist äh, režiimi, Süüria käitumine on äh, vastuvõetamatu, me peame ka tulevikus avaldama survet Süüria valitsusele ning samuti peame avaldama survet Venemaale ja Hiinale ning peame püüdma muuta, muutma nende arvamust, et kaitsta Süüria rahvast omaenda valitsuse eest suur tänu, järgmisena Pavel Zalewski. suur tänu, härra president. lugupeetud daamid ja härrad. jällegi räägime me tähtsal teemal Euroopa Parlamendis ja jällegi äh, on äh, proua Ashtoni puhul kõige märkimisväärsem tema puudumine tervitan Taani eesistuja esindajat meie kojas ning tänan teda tema sõnavõtu eest. kuid me räägime täna riigist, kellega meil on tihedad sidemed, kuid meie välissuhete juht ei osale meie tänases arutelus. Venemaa ja Hiina vetod. Venemaa ja Hiina on võtnud oma õlul vastutuse Euroopa, äh, ÜRO Julgeolekunõukogus Süüria konflikti toetamise ees. Nemad, nendel äh, lasub vastutus sadade äh, inimeste surma eest. režiim on hoogustanud oma tapategevust pärast vetosid. Venemaa ütleb et nemad ei taha, et režiim äh, vahetuks, kuivõrd nad leiavad, et see režiim on legitiimne. meie aga leiame, et režiim, kes on äh, hukanud kuus tuhat omaenda rahva hulgast, on äh, kaotanud igasuguse legitiimsuse. ja veel, Euroopa Liit peaks pingutama enam diplomaatilisel rindel peaks pingutama enam, et luua humanitaarabikoridor eh, ning eh, viia abi neile, kes vajavad seda kõige enam, aidata ohvreid, eh, kes on kannatanud valitsuse vägede rünnakute all, me peame aitama inimeste siia, võimaldama neile arstiabi. suur tänu, härra Zelevski ja nüüd saab sõna härra, härra Jatšik Protatševitš. suur tänu, härra juhataja, äh, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad meie mure üha kasvab, kui me jälgime arengut Süürias. me oleme siin kojas juba kuulnud mitmeid mureavaldusi, me tunneme, et me ei suuda aidata, me oleme tunnistajateks tuhandete Süüria, süürialaste hukule, kas me ei saa tõesti midagi enamat ette võtta? kas me ei oleks saanud teha midagi enamat kui lihtsalt piiratud majanduslikud sanktsioonid, diplomaatilised sanktsioonid ja relvaembargo? jah, tõenäoliselt me ei oleks suutnud midagi enamat teha. aga ometi võib tuua näiteid äh, sellest, kuidas rahvusvaheline üldsus alles hiljuti on äh, ühiselt, ühise rindena tegutsenud nii diplomaatiliselt kui ka sõjaliselt äh, ning saavutanud edu kas tänasel arutelul on üldse mingisugune mõte, kas neljas resolutsioon Süüria teemal teenib mingisugust eesmärki üldse? jah, siiski teenib, sellepärast et me peame Süüria rahvaga solidaarsed olema ja me peame Süüria, Süüria riigijuhtidele märku andma, et me hoiame nende tegevusel silma peal ning Äh, kanname hoolt selle eest, et nende teod ei jää karistamata ja nagu me resolutsioonis oleme öelnud, äh, me tahame ka Euroopa liidritele survet avaldada. sanktsioone äh, tuleb tugevdada nii diplomaatilise, diplomaatilisi sanktsioone kui ka majanduslikke sanktsioone. me tahame, et rohkem humanitaarabi jõuaks abivajajateni ning me tahame näidata, et äh, oleme kindlameelsed ka oma suhetes Hiina ja Venemaaga ning Hiina ja Venemaa peavad ÜRO Julgeolekunõukogus resolutsiooni toetama ja päästma süütute inimeste elud. suur tänu, härra Protasevitš. suur tänu ka selle eest, et pidasite kõne ajast kinni ja nüüd järgmisena proua Kolarska-Bobinska, palun. Mm, härra president, daamid ja härrad meeleavalduste laine oli meil hiljuti Põhja-Aafrikas, Araabia kevad, kuid me ei ole näinud nii palju meeleavaldajaid kui Süürias, kes äh, on mures laste piinamise pärast. Äh, lapsi piinas Süüria sõjavägi, see on eriti õudne vägivalla vorm. rahvusvaheline üldsus peaks äh, sekkuma, kui vaja, ka ilma ÜRO Julgeolekunõukoguta. selleks ajaks, kuni oleme Hiina ja Venemaa saanud äh, enda poolele võib-olla liiga hilja. meie ülesandeks ei peaks olema mitte ainult konflikti lõpetamine, vaid Euroopa Liit peaks jääma sinna regiooni esindatuks. meid äh, süüdistatakse selles, et me oleme liiga aeglased, et me veame oma jalgu tagasi, taga, eriti just Lähis-Idas. näidakem, et tulevikus me näeme asju ette, et me oleme asjadest eespool ja võib-olla mõned liikmesriigid peaksid mõtlema selle peale, kuidas teha koostööd Süüria opositsiooniga pärast seda, kui režiim on kokku kukkunud. meil tuleb teha plaane stabiilse Süüria jaoks tulevikus meil tuleb äh, Araabia Liiga riikidega koostööd teha, meil tuleb äh, hoolitseda selle eest, et me ennetame konflikte, eriti just äh, rahvustevahelisi konflikte, me ju ei soovi, et korduks Iraagi sündmused. peame keskenduma inimestele Süürias, inimestele, kes riskeerivad oma eluga selleks, et päästa teisi inimesi brutaalse režiimi eest. me oleme välja töötamas kirjalikud deklaratsiooni selleks, et just neid inimesi toetada. loodame, et see Süüria õuduse unenägu lõpeb võimalikult kiiresti. meil tuleb võidelda nende inimeste ees, kes usuvad õiglusesse ja õiglusesse Süürias. suur tänu. ja nüüd järgmisena kolleeg Šeflin uh,. Thank you, president uh,, minister, commissioner suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud minister, lugupeetud volinik, ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, et äh, jõu kasutamine on äh, hukkamõistu väärt ja me oleme sellest kuulnud täna juba päris palju. aga mina tahaksin küsida, et miks äh, on Süüria režiimi äh, vastupanu muutustele nii jäärapäine. Assaadi režiim ei ole teinud mitte ühtegi mõtestatud järeleandmist muutuse nõudjatele ja ma arvan, et see, see, meil oleks vaja selgitusi. me ei peaks vaatama Süüriat või kohtlema Süüriat kui ühtset ühiskonda, ei, tegemist on väga killustunud ühiskonnaga, kus on viis erinevat rühmitust. alaviitidel on peamine Äh, võim, nemad on äh, korrumpeerunud äh, kristlased, šiaadid ja truidid. ja äh, Assadi vastaseks liikumiseks on olnud pikka aega sunniidid, sunnid, kes on olnud vähemuses pikka aega. enamuse lihtenamuse süsteem annaks aga neile võimuohjad ja teised rahvusrühmitused jääksid välja. kõiki neid asjaolusid peaks arvesse võtma, sellepärast et vastasel korral jätkub tapmine ja võitlus, sellepärast et ükski osapool ei näe kokkuleppel mingisugust mõtet. vähemusi tuleb arvesse võtta, vastasel korral ei ole ükski kokkulepe püsiv. aitäh härra Šeflinile ja ma annan nüüd äh, sõna proua Makoveile kaheks minutiks. Continue to die Äh, tsiviilisikud peavad üha ena-, iga päev äh, jätma eluga hüvasti ja esmaspäeval ütles ÜRO äh, inimõiguste nõunik, et olukord on äärmiselt hukkamõistu väärt. üle kolmesaja inimese on oma eluga hüvasti jätnud ÜRO inimõiguste nõukogu, aga ei suuda enam mõrvade üle arvet pidada. inimesi, lapsi tapetakse, piinatakse ja seda teeb valitsus, kes kaotas oma rahva ees legitiimsuse ning kaotas legitiimsuse ka rahvusvahelise üldsuse silmis. Euroopa Liit on äh, varad külmutanud äh, ja viisad keelustanud äh, saja kaheksakümne inimese ja kolmekümne kaheksa üksuse poolt, aga me peame oma sanktsioone tugevdama, me peame rahavood peatama, rakendama täiendavaid sanktsioone samal ajal peame aga ka Süüria rahvale abikäe osutama peame aitama humanitaarorganisatsioonidel ehitada välja humanitaarabikoridorid, et Süüria rahvast aidata. me peame ka avaldama tugevamalt survet Assaadi režiimile, et režiim peataks vägivalla ning oleks tagatud rahumeelne üleminek demokraatliku äh, süsteemi demokraatlikule süsteemile. aitäh proua Mokoile ja nüüd on meil vaba mikrofoni voor ja kõigepealt saab sõna proua Mardrikine. härra president, on täiesti ilmselge, et Bashar al-Assadi režiim viib läbi inimsusevastaseid kuritegusid, mis tuleb lõpetada kohe. ÜRO, ÜRO Inimõiguste Nõukogu, ÜRO Inimõiguste äh, saadik, kõik ülejäänud äh, võimalikud institutsioonid peavad võitlema nende kuritegude vastu. see, et Hiina ja Venemaa panid veto ÜRO Julgeolekunõukogule, on äh, kahetsusväärne. sellel on väga õudsed tagajärjed, äh, sellepärast et niimoodi julgustatakse Assadi süsteemi raskerelvi kasutama oma rahva vastu Hiina ja Venemaa veto tõttu ei saanud Julgeolekunõukogu toetada Araabia liiga riikide üleskutset, millega oleks võimalik Süürias toetada poliitilisi vägivallatuid protsesse, on ilm, selge, et al-Assadi režiim on nagu äh, kohe-kohe äh, kohe, kohe Äh, surev mees, sellepärast peab äh, kõrgele esindajale ütlema, et meie üldiseks eesmärgiks on inimelude päästmine. suur tänu ja härra Pašku, palun. The general picture of the Arab spring Araabia kevade lõhustab julgeolekunõukogu Araabia liiga USA on režiimi vastu, mis äh, mõrvab oma rahvast, teised aga mitte. kui sekkutakse väljaspoolt, siis Venemaal on tegelikult ka motivatsioone. kui praegune režiim kukuks kokku, siis Venemaa ei kaotaks mitte ainult strateegilist partnerit ja ta ei oleks mitte ainult tähtsaks osaks sealses regioonis, ja ta kaotas ka tegelikult väga tähtsa kliendi oma relvadele. ja ka tema komplekssed suhted Iraaniga võib-olla halveneksid. samal ajal üldine avalikkus on praeguse režiimi vastu ja meil tuleb toetada neid, kes mõtlevad äh, selle peale, et äh, kaotustele mõtlemata tuleb võidelda selle režiimi kukutamise eest. suur tänu ja järgmisena proua Ojuland. Bashar äh, al-Assadi režiimi puhul on rakendatud äh, sanktsioone rahvusvahelise üldsuse poolt ja seda, neid sanktsioone tuleb jätkata. mul on äh, kahju, et Venemaa ja Hiina ei ole meid, meiega meie pingutustes liitunud lisaks majandussanktsioonidele, mis on hakanud režiimi tegevust halvama, Äh, peame me näitama üles tingimusteta toetust neile, kes äh, rahumeelselt astuvad üles režiimi vastu. viimase aasta sündmused on näidanud, et rahva äh, tahe suudab kukutada ükskõik kui tugeva režiimi väga paljud sõnavõtjad on teinud ettepanekuid konkreetsete meetmete kohta, mida Euroopa Liit peaks arvesse võtma ja ma loodan, et me ei kaota aega ning koostame selge strateegia Süüria kohta aitäh. proua Tots. lugupeetud äh, juhataja, äh, vaadates äh, Süüria sündmusi, me tunneme õudust, aga me näeme ka, et see kriis võib laieneda ning viia veel suurema veresaunani. on äärmiselt kahetsusväärne, et miinimumtegevus ÜRO resolutsioon sattus Venemaa ja Hiina veto ohvriks ohvriks, sellest on äärmiselt kahju, Venemaa peab aga äh, tu-, saama aru oma vastutusest selles piirkonnas, nende, tänu neile on äh, Assadil äh, ettekujutus, et rahvusvaheline üldsus toetab tema tegevust ja see on tõesti raske vastutus, kui me meenutame, mis toimus Homsi linnas. meie liikmed on nõudnud uut Süüriat ja me kardame tulevikku Süüria kaks koma viis miljonit kristlast vaatavad arenguid Egiptuses ja Iraanis ja Iraagis ja näevad, et usuvabadus ei pruugi olla uuel ajal tagatud, me tahame aga et uus Süüria oleks riik, kus kõik saaksid elada rahumeelselt, sealhulgas ka kristlik vähemus. nagu eelkõnelejad on öelnud, rahvusvahelised tagatised selles küsimuses on hädavajalikud. Andreas Mölzer. Andreas Mölzer. Äh, praegu äh sagenevad märgid, et äh, puhkeb valla see sõda, mida eksperdid äh, kardavad. kõigepealt äh, oli Iraagi sõda ja nüüd on võimalik usuvendadel revanši saada. tegemist on ühise religiooni esindajatega ning araablased Lääne-Iraagi piiril üritavad oma positsiooni Bagdadis tugevdada Äh, ehkki konflikte on niigi piisavalt, äh, on järjest rohkem märke sellest, et Al-Qaeda soovib äh, Süürias suuremat rolli mängida. ÜRO sinikiirite missioonil Vene vetot arvestades ei ole erilisi šansse minu meelest ja sellel nagunii ei ole erilist šanssi relvarahu kehtestada. ÜRO ei tohiks lasta ennast sellesse konflikti veelgi sügavamale sisse tirida, sellepärast et Mm, usukonfliktis võiks ÜRO pigem oma sõrved kõrvetada eh, ja pigem eda-, ebaõnnestuda. aitäh härra Möltserile ja ma annan nüüd sõna anname sõna härra Willie Söndalile kõrge esindaja nimel ja nõukogu nimel. suur tänu ja suur tänu väga hea ja pühendunud ja elava ja arutelu eest. tõesti, olukord on kohutav ja ma arvan, et kõik me oleme nõus, et me ei suuda taluda, et me peame olema tunnistajateks sellele, kuidas inimesi elamupiirkondades tapetakse, et rahumeelseid meeleavaldajaid tulistatakse, et inimesi piinatakse, inimesed kaovad, inimesed on sunnitud põgenema. ja ma arvan, et me kõik jagame äh, sedasama jälestustunnet äh, sellise käitumisega režiimi vastu. ning osalt ka sellepärast oleme meie nõukogus kõikidel äh, välisministrite kohtumistel, mida mina suudan meenutada, äh, rääk-, sellepärast oleme rääkinud alati Süüriast. pean ka toonitama, et meil on Euroopa Liidus juba strateegia. meil on strateegia, äh, millest me kinni peame ja peame kinni sellest ka tulevikus meil on strateegia, kuidas parimal võimalikul moel praeguses olukorras Süüria rahvast aidata. meie esimene ettepanek oleks peatada vägivald. see on meie esimene nõue režiimile. ärge tapke enam oma rahvast. ja äh, seda seisukohta väljendame me kõikidel äh, välis tasanditel, teeme seda ÜRO üldassambleel, äh, kus äh, toimub hääletamine homme äh, resolutsiooni teemadel ja tõenäoliselt selle resolutsiooni käigus mõistetakse, resolutsiooni kaudu mõistetakse tegevus Süürias hukka. samuti rõhutame seda ÜRO Julgeolekunõukogus, mida siin on paljud kõnelejad maininud. me kritiseerime äh, Venemaa ja Hiina seisukohti igal võimalikul juhul. me ei saa olla julgeoleku vastutustundlikud liikmed äh, ja samas olla tunnistajateks äh, sellistele äh, arengutele. meil on see kaitsevastutus, nagu mõned siin kõnelejatest mainisid, ja me toome seda esile kõikides kõnelustes Vii-, Venemaa ja Hiinaga. ja ma arvan, et äh, kui mitte ainult Euroopa Liit, vaid ka Araabia Liiga ja Türgi sedasama ütlevad, see peaks muljet avaldama. Hiina esindajad käisid Araabia riikides äh, äh, just hiljuti ja tõenäoliselt äh, räägitakse ka nendest küsimustest. Tunisi kohtumisel kahekümne neljandal on meie peamiseks sõnumiks peatada, peatage vägivald. me tahame poliitilist lahendust praegusele kriisile. aga me kavatseme seda teha igal võimalikul juhul, igas võimalikus kontekstis me teeme seda välisministritena ja seda teeb meie kõrge esindaja proua Ashton aga millised on veel meie tegevusvõimalused? ma saan aru, et te tunnete kannatamatust. meil on neli võimalust tegutsemiseks. kõigepealt rahu, kaitseväe ettepanek meile on teinud Araabia riigid, kes on valmis seda tegema koostöös ÜRO-ga, me täpselt ei tea veel, kuidas see praktikas välja peaks nägema, aga me jätkame töötamist selle ettepaneku kallal ka Tunise, Tunise kohtumisel. siis äh, rahvusvaheline humanitaarabikoridor, seda me ei välista, kuid äh, see eeldab äh, rahvusvahelise üldsuse suurt toetust, sellepärast et ja siis on siin olnud ka ettepanekud, et tuleb vältida kodusõda. kodusõja, kodus, kodusõja oht ja kontrolli ja kaotamine on oht ja seetõttu sekkumine sellistesse küsimustesse äh, on delikaatne. Äh, meie peame äh, tugevdama sanktsioone, kavatseme seda teha ka kahekümne seitsmendal toimuval ministrite kohtumisel. jätkame humanitaarabiga ja me ei välista midagi ka selles kontekstis teeme tihedamat koostööd opositsiooniga ning kutsume opositsiooni ka ise tegema tihedamat kooskõla, koostööd omavahel, sellepärast et see on äh, väga oluline. siis äh, räägiti ka sellest, et äh, mis on Assaadi alternatiiv ja alternatiiviks pakuti etniline äärmuslus, mina seda ei usu, mina usun, et süürlased nagu kõik teised tahavad ise oma tuleviku üle otsustada ja meie peame aitama neil selle, seda teha ja ma ei usu, et äh, mitte ükski riik ei ole mõistetud äh, diktatuuris elama. ja seda kavatseme ka kahekümne neljandal äh, veebruaril toimuval kohtumisel rõhutada. ja lõpetuseks suur tänu tänase arutelu eest, annan teie sõnumid edasi kõrgele esindajale proua Ashtonile ja loomulikult teie sõnavõtud mõjutavad ka Euroopa Liidu seisukohti äh, üldiselt äh, ning äh, meie lahenduse otsinguid. aitäh, lugupeetud härra Sövndal, lugupeetud kolleegid. Ähm, esitatud on kuus resolutsiooni ettepanekut, arutelu on lõppenud ja hääldus toimub homme lõuna ajal. päevakorras on nüüd